Thank you very much, madam chair. Äh, suur aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud komisjoni liikmed. Äh, suur aitäh selle kutse eest äh, siin täna hommikul sõna võtta. räägin siis meie hiljuti avaldatud arvamustest, mis puudutab nõudeid vastavalt artiklile kolmkümmend kolm lõige kaks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis iseäranis siis äh, seda, kuidas äh, need nõuded äh, leiavad kajastamist Euroopa Liidu kontekstis ja kuidas need on seotud Euroopa Liidu raamistikuga, mis on seotud nende, selle konventsiooni sätete ellurakendamisel ja seirel siin arv, arvamuses juhita-, liigendatakse siis äh, need nõuded, mis ÜRO konventsiooni artiklites on osadeks äh, me pöörame tähelepanu juriidilistele küsimustele, kes peaks selle raamistikuga seotud olema, kuidas see raamistik tuleks luua, aga samuti üritame äh, olla väga praktilised, vaatame seda, mida see raamistik peaks tagama ja kuidas seda teha. see arvamus on Euroopa Parlamendi taotluse tulemus, selle taotluse esitas teie komisjon ning Põhiõiguste Ametil on väga hea meel, et me saame äh, anda omapoolse panuse oma õigusalaste oskusteadmistega ja äh, saame niimoodi aidata parlamenti selles olulises äh, küsimuses. me loodame, et see arvamus toetab käimasolevaid ettevalmistusi Äh, puuetega inimeste konventsiooni ellurakendamise kohta ja iseäranis pööratakse tähelepanu siis puuetega inimeste õiguste konventsiooni komisjoni tähelepanekutele, mis avaldati möödunud aastal. Te olete ilmselt juba korduvalt kuulnud, kuivõrd oluline on äh, see konventsioon puuetega inimeste jaoks me peame võimaldama puuetega inimestel olla täieõiguslikud kodanikud, täiel määral olla ühiskonnas osalised ja olla ühiskonda kaasatud. see aga tähendab, et konventsioonis paika pandud standardid peaksid olema reaalsuseks puuetega inimeste jaoks kõikjal Euroopa Liidus. selle ülesande suurus nõuab pühendumist ja paljude osapoolte kaasatust. keskne roll on aga Euroopa Liidu raamistikul, äh, mille eesmärgiks on jälgida ja edendada konventsiooni ellurakendamist. Äh, see äh, raamistik on eriti oluline Euroopa Parlamendi jaoks, ka Põhiõiguste Ameti jaoks, arvestades seda, et me oleme mõlemad selle praeguse raamistiku osapooled. nüüd keskenduksin neljale näitele selle kohta, mida Äh, põhiõiguste ametis tuleks teha sellele, et täiel määral konventsiooni sätteid täita. kõigepealt, mis puudutab selle raamistiku õiguslikku alust selleks, et tagada läbipaistvus, õiguskindlus ning prognoositavus, on meie arvates oluline äh, juriidiliselt siduv akt, mis avaldatakse Euroopa Liidu ametlikus teatajas, see peaks olema selle raamistiku aluseks. see äh, akt võib, sellel aktil võib olla mitmeid kujusid, näiteks see võib olla käitumisjuhend, kus pannakse paika fookuspunktide roll, samuti puuetega inimeste konventsiooni komitee roll Äh, siis oleks võimalik ka institutsioonide vaheline kokkulepe ning kolmas võimalus äh, oleks otsus, mis siis äh, selgitaks selle raamistiku toimimise erinevaid aspekte. üks asi, mida selline õiguslik akt võiks selgitada, on raamistiku koosseis Te kindlasti teate, et praegu koosneb see neljast organisatsioonist, Euroopa Parlament on üks nendest, Euroopa Ombudsman, Põhiõiguste Amet ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorum. nii Põhiõiguste Amet kui ka Euroopa Ombudsman on äh, kui sõltumatud elemendid selles mehhanismis veel üks ähm, oluline koostise element äh, on seotud Pariisi põhimõtetega, mis äh, puudutavad äh, riiklike inimõiguste instituutide loomist. oluline on kaasata erinevad sidusrühmad seireprotsessi. selleks, et peegeldada eh, erinevate osapoolte mitmekesisust, oleks üks võimalus luua konsultatiivne komisjon, nõuandekomisjon, mille läbi siis raamistikul oleks võimalik suhelda erinevate osapooltega kolmandaks, eh, kol-, selle arvamuse kolmandas osas vaadatakse, millised oleksid siis raamistiku ülesanded ja need võib jagada kolmeks peamiseks ülesandeks edendamine, kaitse ja seire. ning meie Põhiõiguste Ameti arvates äh, on need, vajavad nende kolme äh, valdkonna peaelemendid samuti õigusliku aluse läbi selgitamist. mis puudutab edendamist, siis väga palju on erinevaid tegevusi, mida liikmes, selle raamistiku erinevad liikmed juba on ette võtnud, näiteks koolitus ja suutlikkuse suurendamine, olemasolevate õigusaktide ja õigusaktide eelnõude järelevalve ning toetus ja abi äh, konventsiooni rakendamisel. teiseks, mis puudutab kaitset, siis äh, võib läbi viia kaebuste uurimist, samuti teadusuuringuid teha, koguda andmeid ning oluliseks elemendiks on ka uurimiste läbiviimine, sealhulgas ka raamistiku omal algatusel ning raportite koostamine konventsiooni rakendamisega seotud teemadel Äh, seire puhul jällegi andmete kogumine ja analüüs on väga olulised äh, koos äh, indikaatorite ja etaloonide väljatöötamisega, mis võimaldavad hinnata edusamme konventsiooni ellurakendamisel, aga loomulikult ka juhtida tähelepanu nendele valdkondadele, kus on stagnatsioon või edusammu ei ole olnud pikemat aega Äh, väga oluline seire puhul on raamistiku kaasamine läbivaatamismenetlusse. Äh, samuti äh, perioodilise alternatiivsete raportite esitamine konventsiooni ellurakendamise teemal. neljas väga oluline element on Äh, piisavate vahendite eraldamine selleks, et raamistik suudaks oma tööd teha. Äh, selliste ressursside vajadusele juhtis tähelepanu konventsiooni komisjon oma lõppmärkustes, mis käsitlesid Euroopa Liidu poolset konventsiooni ellurakendamist. kui õigus aktis on selgelt välja toodud, millised need ülesanded on, siis eh, Põhiõiguste Amet leiab, eh, et kas peaks vaatama, kas need on uued täiendavad ülesanded eh, raamistiku liikmetele ja kas selleks on siis vaja ka täiendavaid vahendeid. mis nüüd siis edasi peaks saama? vastus, äh, see peitub konventsiooni komisjoni lõppjäreldustes. iseäranis nendes järeldustes, mis on seotud raamistikuga ja Euroopa Liidu rakendus- ja järelevalvealase tegevusega. nagu kõikides lõppjäreldustes, on ka siin Äh, seiresse kaasatud väga erinevad osapooled ning me loodame, et see arvamus annab oma panuse äh, nende soovituste jätkumeetmetesse, iseäranis artiklisse kolmkümmend kolm. aga loomulikult me peame hoolitsema ka selle eest, äh, kui me tahame, et Euroopa Liit tõesti konventsioonist kinni peab, ja et meil on olemas ka vajalik seireraamistik, siis see loomulikult on palju äh, laiema tähtsusega. tugev raamistik selleks, et edendada, kaitsta ja jälgida konventsiooni ellurakendamist, äh, rõhutab seda, et Euroopa Liit suhtub inimõiguste alastesse kohustustesse tõsiselt äh, puuetega inimeste õiguste konventsioon on esimene rahvusvaheline inimõiguste alane konventsioon, Äh, äh, kus Euroopa Liit lisaks liikmesriikidele on osaline, siis on minu arvates praegu väga kohane hetk saata selge signaal, et Euroopa Liit on valmis looma need vahendid, mis tagavad selle konventsiooni tõhusa ellurakendamise ja seire, aitäh! suur tänu ja nüüd ma annan sõna Marek Pluurale, palun Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Dziękuję fundacji. suur tänu. ma tahaksin tänada eh, põhiõiguste ametit selle arvamuse tutvustamise eest ja minult poolt ka mõned märkused ja Adam Koosa, minu kolleegi nimel on need märkused ka, tema on praegu New Yorgis ühel konverentsil, kus on kokku tulnud just selle konventsiooni osalised. nüüd tahaksin siin viidata ka Euroopa Parlamendi soovitustele raamistik Äh, esitati meile väga selgelt, väga läbipaistvalt, aga samas on meil ka seotud teatud probleemid sellega, mis on sealt puudu jäänud. nimelt äh, pole olnud põhjalikku analüüsi äh, tutvustatud veel Euroopa Parlamendile. petitsioonide komisjon, tööhõivekomisjon, libekomisjon, kõik tahaksid ju mm, kuulata sellest lähemalt Äh, leheküljed kaheksateist, kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse, siin on viide sellele äh, põhjalikule analüüsile. Äh, ja on hämmastav, et nii on läinud. ja komisjon on otsustanud meetmeid rakendada selles valdkonnas ja miks siis selline meelevaldsus? see, mida nüüd raamistikus on ette nähtud, koondab tähelepanu peamiselt Euroopa Liidu põhiõiguste ametile. jah, me hindame kõrgelt seda ametit, aga sellest ei piisa. ja Adam Kosa ja omaenda nimel äh, oleme me ka kriitilised esitatud aruande suhtes. ma tänan. proua Blinkivitš-Jute saab järgmisena sõna. suur tänu. minagi tahaksin tänu avaldada põhiõiguste ametile arvamuse eest Eh, mis eh, puudutab sellise seire eh, raamistiku loomist puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamiseks. tutvustasite selle raamistiku ülesehitust ja ma toetaks kolleeg Pluurat. ja pean ka ütlema, et põhiõiguste ameti arvamus Euroopa Parlamendi rolli koha pealt on pisut muret tekitav, ma ei saa seda toetada. põhiõiguste amet teab ju suurepäraselt, et Euroopa Parlament ei arva, et komisjon ja nõukogu peaksid otsustama parlamendi rolli üle selles seireraamistikus. me oleme juba sellest rääkinud oma resolutsioonis, mille me võtsime vastu kahekümnendal mail kaks tuhat viisteist. mina olen veendunud, et Euroopa Parlament on täieõiguslik Euroopa Liidu raamistiku liige ja meil on õigus ise otsustada, kuidas oma tööd siin korraldada ja millised komisjonid valida välja selleks, et esindada parlamenti eh, seire raamistikus, mis vaatab, kuidas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellu rakendatakse me juba otsustasime, et petitsioonide komisjonist üksi ei piisa, tööhõivekomisjon ja libekomisjon ja sotsiaalkomisjon peavad olema ka kaasatud sellesse töösse. ja ma usun, et tulevikus me ise äh, hakkame otsustama selle üle, kuidas Euroopa Parlament äh, hakkab olema esindatud Euroopa Liidu seireraamistikus. nii palju minult praegu, aga ma tahan veel kord rõhutada, et Euroopa Parlament on sõltumatu struktuur ja ise otsustab, millised komisjonid hakkavad parlamenti esitama. ja Euroopa äh, raamistikus, mis jälgib konventsiooni rakendamist, käib, kehtib seesama. ma tänan nüüd proua Kuneva. Karsta Poli suur tänu. proua Stikings, kallid kolleegid. alustaksin sellest, et kiidan äh, liidu põhiõiguste ametit tehtud töö eest. tihtipeale avaldavad nad väga huvipakkuvaid dokumente ja mõnikord ma imestan, miks me nendega ei arvesta korralikult ja omalt poolt ma tahaksin jagada teiega omaenda mõtteid eh, nende õigusaktide kohta. see dokument, mis meile täna eh, esitati, eh, paraku räägib asjadest, mis on iseenesestmõistetavad. meie ju siin igapäeva töös ja igapäevaelus räägime sellest, et Euroopa Liit ja eriti Euroopa Komisjon ja ka nõukogu, kui neid kutsutakse üles sotsiaalpoliitikat ellu rakendama, üritavad nagu eh, sellest teemast eh, mööda minna. aga nii ei tohiks olla ei tohiks olla tegemist selle konventsiooni puhul, millega Euroopa Liit on liitunud, millegi uudse ja üllatavaga ja siis jäetakse asjad liikmesriikide hooleks ja midagi ei tehta, et siduda liikmesriiki, et tõesti veenduda, et nad liiguvad õiges suunas ja võtavad vastu neid üliolulisi meetmeid, mis konventsiooniga seonduvad. ma kardan, et komisjon ei kavanda ka sel teemal mingeid tõsiseid õigusakte. ja pean ütlema, et Äh, silmakirjalik on nende seisukoht. kui me räägime fiskaalpoliitikast, siis komisjon kunagi äh, ei löö põnnama nii-öelda, aga kui kõneks on inimõigused, siis leitakse igasuguseid halduslikke ettekäändeid ja sõnumid, mis sealt tulevad, et ühiseid poliitikaid ei anna jõustada. nii et tekib oht, et ÜRO äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni hakatakse valikuliselt ellu rakendama ja äh, seda teevad kõige rikkamad Euroopa Liidu liikmesriigid pelgalt. siduvaid õigusakte on vaja Euroopa Liidu tasandil Äh, ja seda mitte ainult selleks, et siduda liikmesriike ja panna nad vajalikke samme astuma. Neid õigusakte on vaja ka selleks, et rakendada meetmeid, äh, mis kuuluvad raamistikku. näiteks pädevused Eh, kes eh, täpselt kaasata, kuidas puuetega inimesed ise kaasatakse. minu arvates on ilmselge, et tuleb avaldada survet, tagamaks, et ka komisjon teeks seadusloomelisi algatusi ja ma arvan, et põhiõiguste vallas on vajadus äh, äh, kontaktpunktid järele valitsustes, aga on vaja ka sõltumatuid mehhanisme, äh, mis tagavad, et kõik, mida konventsioon ette näeb, liikmesriikides kõikjal ka rakendamist leiaks. aga huvitav, kas sellised riigid nagu Kreeka näiteks, kus sotsiaalteenuste mehhanism ja puuetega inimeste õigused on ohvriks toodud kasinusmeetmete altarile, mille on peale surunud Kreekale väga ranged fiskaalmeetmed kallid kolleegid, olgem ausad. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja teised seesugused konventsioonid, mis kaitsevad inimõigusi, ei rakendu kunagi ellu, kui ei tehta lõppu sellele hävitavale kasinuspoliitikale, ei saa harmooniliselt Euroopa Liidus kõikjal neid põhimõtteid rakendada seni, kuni suured-suured eh, eh, erisused eh, eksisteerivad Euroopa Liidu liikmesriikide majanduste vahel. ja lõpetuseks lühidalt tahaksin viidata veel ühele väga tähtsale teemale see puudutab nüüd rakendamisraamistikku ennast. siin on öeldud, et meil on vaja veebilehte, mida kogu aeg ajakohastatakse, näitamaks seda, kuidas konventsiooni ellu viiakse ja seal veebilehel antakse ka informatsiooni laiemalt. see peaks olema äh, see veebilehe prototüüp, Äh, olema juurdepääsetav ka puuetega inimestele. erinevalt teistest Euroopa Liidu liikmesriikide veebilehtedest, äh, kus keegi, kellel on nägemispuue, Äh, ei saa sealt informatsiooni lugeda, kogu informatsioon peab olema äh, kättesaadav kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes ja sellises vormis kättesaadav, et ka puuetega inimesed saavad seda informatsiooni sealt veebilehelt. ma juba ütlesin seda, aga ma kordan üle. selle suurepärase dokumendi Euroopa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamine on eh, proovikiviks Euroopa Liidule. kui seda ühteviisi ei hakata ellu rakendama kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, siis me oleme jällegi ohvriks toonud puuetega inimeste eh, vajadused ja meie majandus hakkab töötama nende inimeste vastu, nende õiguste vastu, aga kui meil tõesti õnnestub see konventsioon jõustada, siis me sellega astume suure-suure sammu edasi. tõeliselt sotsiaalse Euroopa suunas. suur tänu, kas meil on keegi komisjonist kohal? kas te äkki soovite kriitikale vastata, mida te kuulsite? minu kolleegid on kohal ja hea meelega teevad seda uh,. suur tänu. ja suur tänu uh, arvamuse avaldamise uh, eest meie ar uh, FRA arvamuse kohta kahjuks meie ekspert sel teemal ei saanud täna ise kohale tulla, sest nagu ma ütlesin, nad on New Yorgil öö, osaliste konverentsil, aga me tõesti seisame hea selle eest, et kõik teie märkused edastatakse meie ekspertidele ja leiavad korralikult arvestamist meie edasises töös. proua Stikings, kas teil on midagi lisada? pärast seda arutelu, palun Um, thank you very much suur tänu, suur tänu ka märkuste eest. alustan proua Kuuneva märkusest veebilehe kohta. veebileht raamistiku jaoks on juba olemas, see on kättesaadav eh, liidu põhiõiguste ameti veebilehel, aga eh, jah, just seondub raamistikuga nüüd, mis puudutab juurdepääsetavust veebilehele, seal on nii viipekeele versioon eh, ja eh, informatsioon on ka EasyReads variandis loetav. ja meie veebilehe ülesehitus tervikuna eh, üritab maailma tervishoidu, maailma tervishoiuorganisatsiooni kaks punkt null versiooni standarditest kinni pidada aga jah, me hea meelega kuulaksime teie tagasisidet meie veebilehtedele, et eh, vajaduse korral muuta. nüüd, mis puudutab teisi märkusi ja parlamendi esindatust raamistikus. Eh, õigusliku ali, aluse Äh, mõte on anda suurem selgus äh, liikmesuse kohta, ülesannete kohta, koosseisu kohta selles raamistikus. ja siin räägiti koosseisu, raamistiku koosseisus toimunud muudatusi, mis on toimunud pärast seda, kui see käivitati aastal kaks tuhat kaksteist nõukogu, see tuli see esialgne märgukiri välja seal Eh, jah, eh, teiste komisjonide eh, haaramine ka raamistikku peab kaasas käima juriidilise dokumendi ajakohastamisega ja loomulikult me ei kavatse kuidagi tungida parlamendi sõltumatusesse. jah, me teame, et teil on siin väga tähtis roll etendada ja me tahame tõesti tagada õiguslik õigusliku selguse eh, ja et luua raamistikku, mis võimaldab konventsiooni rakendamist korralikult seirata. suur tänu. tavaliselt me ei ole nii karmid oma aruteludes siin komisjonis, nagu meil praegu kujunes selles küsimuses aga ootame meie edasisi kontakte teiega ja edasisi arutelusid sel teemal. täname teid kõiki, kes te olete tegelenud selle teemaga ja läheme edasi punkt seitseteist, kuusteist juurde. nimelt struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend ja proua McCarthy komisjonist, kas ta on kohal? kui jah, siis saab sõna. võib-olla tutvustate eh, oma tööd struktuurireformi kallal, kedagi ei ole kohal, keegi ei ole valmis sõna võtma praegu Äh, sellisel juhul anname raportöörile härra Sogorile sõna. suur tänu. kõigepealt ma tahan väljendada rahulolu Äh, selle üle, et ma vaatasin riigipõhiseid soovitusi viimase Euroopa poolaasta raames, et seal on väga suurt rõhku pandud just äh, sotsiaalküsimustele ja rahaliste vahendite eraldamisele, paremale äh, ärikeskkonna loomisele ja töökohtade juurde loomisele ja see tähendab seda, et on vaja ka rohkem struktuurireforme ka tööhõive vallas, nagu volinik Tyson ütles sel nädalal siin Euroopa Parlamendis ainult tagades seda, et sotsiaalsed kaalutlused on paremini integreeritud kõikidesse poliitikavaldkondadesse. ainult nii me tõesti saavutame sotsiaalse Euroopa. Euroopa. vajadus reformide järele on aktuaalsem kui kunagi varem, majanduskasv on loid, tööhõive arvud on murettekitavad ja digitaalne revolutsioon ehm, õõnestab traditsioonilisi töösuhteid päevast päeva ja et nende väljakutsetega toime tulla ja uued võimalused ära kasutada, on meil vaja oma reformidega edasi liikuda hariduse vallas, tööturul, reguleerimisel samuti ja sellepärast alalise Euroopa struktuurireformi tugiprogrammi loomine eh, sihipärase eh, eelarvelise toetusega on niivõrd oluline eh,. mitmetes liikmesriikides eh, rakendamise tase, eriti tööhõives ja sotsiaalpoliitikates eh, muutub kokku tõketega ja see takistab majanduskasvu ja töökohtade loomist ja keskkonnasõbraliku eh, ettevõtluskeskkonna kujundamist jah, arengutase liikmesriikides on väga erinev ja mõned peavad seda toetust rohkem saama struktuurifondidest kui teised, näiteks minu koduriik Rumeenia äh, haldussuutlikkus ja suutlikkus keerulisi strateegiaid kavandada on piiratud. kui me mõtleme struktuurifondide kasutamise peale, kui me saanuks seda tugiprogrammi tuge varem, siis võib-olla äh, ei oleks meil öö, äh, aastal kaks tuhat kolmteist ei oleks olnud äh, kasutamine seitsmekümne protsendiga piiratud ja me saanuks paremini edeneda. arvestades, äh, kui suured ranged tingimused on struktuurifondide kasutamisel, äh, millised nõuded esitatakse partnerluslepingutele, kui meil antuks toetust haldamisel, siis ka rakenduskavad saanuks paremini äh, koostada ja kõik ei oleks venima jäänud. aga nüüd paar küsimust ka komisjonile minu poolt, kui keegi on, kes neid küsimusi kuulab. kõigepealt ettepanek on keeruline, see hõlmab nii EFS, ESI fonde kui ka Euroopa poolaasta protsessi, nii mikro kui makromajanduslikke protsesse ühel ja samal ajal kuidas sellise keerukusega toime tulla, kuidas vastutus jaguneb komisjonis ehm, rahaliste vahendite kasutamise kontrollimisel ja kuidas tagada, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ka saavad kasu sellest toetusest, mitte ainult keskvalitsus ja arvestades, et liikmesriikidel on ka tehnilise abi saadaval struktuurifondidest selleks, et rahastada samasuguseid äh, tugitegevusi, kuidas praktikas topeltrahastamine ära hoida? suur tänu. meil on siin toimunud exit, mitte Brexit. meil ei ole sellist tavapärast äh, kõnelejate nimekirja nagu ta-, oleme harjunud. äkki proua Harkin esindab siin ALDE fraktsiooni täna, palun. sellisel juhul on sõna teil. jah, äh, nii see on. ausalt öeldes täna hommikul ma tahtsin kuulda hoopis komisjoni ettekannet ja äh, siis selle põhjal küsimusi esitada. ma olen uus selle teemaga tegelemisel, ma lugesin väga kiiresti dokumendid läbi, äh, näib, et see on positiivne samm ja õiges suunas, aga äh, selge ju, et liikmesriigil on alati vaja tehnilist abi, oskusteadmeid, oma haldussuutlikkust suurendada ja nagu kolleeg härra Sogor ütles, teatud valdkondades mõned liikmesriigid saavad rohkem kasu kui teised, aga ma arvan, et äh, kõikidel liikmesriikidel avanevad võimalused teatud valdkondades kasu saada sellest ettepanekust jah, mastaabisääst tekib samuti. me räägime tihtipeale siin komisjonis parimast praktikast õppimisest, aga see on just selline, selle soovi ametlikuks muutmine, formaliseerimine. ma olen nõus härra Sogoriga ka selles, et tõesti hea, et rohkem pandakse tööhõive ja sotsiaalküsimustele rõhku. ja te rääkisite siin ka Brexitist, et nädala pärast inimesed otsustavad, kas jääda või minna ükskõik milline on tulemus ja ma väga-väga loodan, et otsustaks siiski jääda. Äh, sellest äh, kõigest on ka palju õppida. nimelt, kui Euroopa rahvas ei näe sotsiaalset Euroopat oma silme ees ja seda, et seda tõesti ellu rakendatakse, äh, siis paraku suht, suhtumine Euroopa Liitu ei jää nii soojaks. ja minu viimane märkus, me räägime struktuurifondidest. ma olen alati väga mures, kui ma kuulen seda mõistet, sest ma täpselt ei tea, millest, mida silmas peetakse selle all. jah, kaks erinevat inimest võivad täiesti erinevalt sellest rääkida, täiesti po erinevatest poliitilistest seisukohtadest lähenedes, kui nad käsitlevad struktuurireforme, jah, kõik noogutavad, kui me ütleme, et jah, meil on vaja struktuurireforme, aga me ei räägi ühest samast asjast ilmtingimata kõik. nii et seegi on üks asi, mis vajab lahendamist, ma vabandan, et minu teadmised on piiratud sellel teemal, aga ma lootsin, et ma kuulen komisjonilt siin lähemalt ja saan anda panuse arutellu ja ra raportöör Sokoriga kavandan teha tihedat koostööd okei okay, uh,, Mr Pir-. härra Pirinski asendab meil härra Guterres Prietot, aga äkki kuulame komisjoni enne ära, kui teie oma märkused teevad ja teised saavad siis uuesti sõna võtta. sest proua McCarthy on saabunud. ja me anname teile minuti enda kogumiseks ja siis huviga kuulame teie sissejuhatust. palun, niipea kui olete valmis, tehke algust. Uh, ma tänan, ma tänan, et kutsusite mind siia tutvustama eh, struktuurireformi eh, tugiprogrammi ja aega raiskamata tutvustan teile seda ettepanekut, mis meilt tuleb. komisjon oktoobri, novembrikuus möödunud aastal võttis vastu ettepaneku, mis puudutab struktuurireformi tugiprogrammi. see on osa Euroopa poolaasta paketist. selle programmi loogika on järgmine. me tahame aidata liikmesriike koha peal, kui neil on struktuurireformide rakendamisega lünki tekkinud. ja struktuurireformid, mida me siin silmas peame, on struktuurireformid riigipõhiste soovituste kontekstis, aga ei piirdu riigipõhiste soovitustega tehniline abi, toetus, mida saab liikmesriikidele anda, on ka tehniline abi Euroopa Liidu õiguse rakendamise kontekstis ju. ja äh, äh, rikkumised ja muud haldamisprotsessid Energialiidu kontekstis, Kapitaliturgude Liidu kontekstis, nii et ei piirdu me ainult riigipõhiste soovituste Eh, elluviimise toetamisega. Eh, ja see toetus, mida me kavandame siin, on kohandatud toetus liikmesriikidele eh, ja aluseks on liikmesriigi taotlus. me tahame aidata just haldussuutlikkust tõsta koha peal liikmesriikides mandaat, mis meil on, hõlmab mitte ainult sellise toetuse andmist struktuurireformide rakendamiseks, vaid ka toetust, mis peab aitama äh, tõhusalt struktuurifonde kasutada. ettepaneku kestuse kohta. see on ette nähtud neljaks aastaks aastatest kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja me kavandame eh, summad sada nelikümmend kaks tuhat, sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit. ja nüüd tuleme selle struktuurireformi tugiprogrammi eesmärkide juurde. peamine eesmärk on, mis on kirjas meie ettepanekus, on tugevdada liikmesriikide suutlikkust äh, ette valmistada ja ellu rakendada majanduskasvu turgutavaid struktuurireforme ja seda tõhusa struktuurifondide kasutamise kaudu. ja peale selle üldise eesmärgi on meil konkreetsemad eesmärgid, konkreetsemad eesmärgid näevad ette toetada liikmesriikide ametiasutusi mitmeti tehniline abi võib-olla selleks, et aidata liikmesriikidel kavandada, välja töötada reforme, tuginedes oma prioriteetidele. anname ka abi selleks, et toet-, suurendada suutlikkust integreeritud reforme ellu viia. samuti äh, asjakohaste protsesside defineerimine äh, ja rakendamine tuginedes parimale praktikale ja seda ma tahan just eriti rõhutada, sest sest parima praktika idee on ju juba öö, äh, olemas, aga me tahame selle ka praktiliseks muuta, et liikmesriigid saaksid teiste liikmesriikide tegevuspraktikaid äh, ära kasutada, kohandades neid omaenda asjaoludele. ja viimane eesmärk selles kontekstis, konkreetne eesmärk on öö, jah, paremini hallata inimressursse. tõusetub küsimus, et mis liiki toetust me silmas peame, kui me räägime tehnilise abi andmisest selle programmi alusel. toetus näeb ette abi andmist liikmesriikide asutustele mitmel viisil. Äh, seda abi saab anda otse eksperdi tasandil, meil on teatud valdkondade eksperdid olemas ju, meil on ka oskusteadmised komisjonis kõikjal, mida on võimalik kasutada liikmesriikide huvides ära. meil on ka võimalus saata ekspertide missioonid liikmesriikidesse ja neid missioone saab kasutada selleks, et panna diagnoose ja kokku leppida liikmesriikidega, milline on kõige parem lähenemisviis. kui liikmesriigid kavandavad äh, mõnda reformi, aga ei ole veel ära otsustanud kõike lõplikult, siis me võime ka aidata seminare korraldada, et äh, seal tuvastada, kuidas on kõige õigem viis reforme või muutusi ellu viia. ja ka mitmesugused Äh, ekspertide lähetamised äh, liikmesriikide ametiasutustesse, võib-olla mõni konkreetne valdkond, äh, mis vajab toetust liikmesriigi ministeeriumis, näiteks projekt, energiaprojekt või maksustamisprojekt, mida toetada. ja peale selle me saame ka otse võtta ühendust rahvusvaheliste institutsioonidega et äh, liikmesriikide nimel äh, tegutseda ja riigihangete kaudu on võimalik ka erasektoriga äh, lepinguid sõlmida jälle liikmesriikide nimel, et siis teatud tulemusi taotleda. nüüd toetuse ulatus. jah, üsna suur kohaldusala, väga paljud valdkonnad kuuluvad siia alla sealhulgas, ma olen nad kõik siin üles loetlenud, aga näiteks fiskaalsektoris riigieelarve äh, haldamine, äh, maksuhaldurid, äh, samuti avaliku halduse reformimine, õigussüsteemi reformimine, pettusevastane, rahapesuvastane tegevus samuti majanduskasvu vallas reformid, mis peavad reformima ettevõtluskeskkonda, kaubanduses eh, otsesed välisinvesteeringud, jätkusuutlik eh, keskkond ettevõtlusele ja me toetame ka tööturupoliitikaid, sotsiaalset kaasatust, sotsiaalset kindlustust, heaolu, põllumajanduspoliitikatki ja toetame ka finantssektorit. kuidas toetus käivitub? see toimub äh, taotluse alusel liikmesriigist ja kõik. ma tahan rõhutada, et äh, ei ole mingit kohustust liikmesriigil toetust nõutada. Äh, taotlus toetust saada on vabatahtlik, liikmesriik astub esimese sammu. aga me anname suuniseid eh, selle kohta, millist liiki taotlusi me tahaksime soovituslikult saada liikmesriikidelt ja siin on kolm tegurit, eh, millele tehnilise abi taotlus peaks eh, vastama. jah, on ka majanduskorrekt-, reageerimise programmid mõnedes liikmesriikides käigus. see on jätkuks sellele, mida varasemal ajal tehti Kreeka rakkerühmaga ja mm, Küprose puhul. Need liikmesriigid saavad kohe tehnilist abi taotleda eh, selleks, et aidata oma majanduse korrigeerimise programme ellu rakendada paremini jah, reformide rakendamiseks kõik saavad taotleda abi samuti majanduse juhtimise parandamiseks. ma ütlesin varem, et äh, kui on riigipõhised soovitused antud liikmesriikidele, siis seal äh, soovitatu rakendamiseks saab ka tehnilist abi taotleda ja kapitaliturgude liidu ja Euroopa Liidu äh, puhul on ka võimalik taotlusi esitada ja saada ja kolmas valdkond ka, mis käivitab taotluse andmise nimelt reformid, mis on algatanud liikmesriigid omaenda soovil. ja see puudutab neid reforme, millest liikmesriigid on eriti võib-olla huvitatud või tahavad mõne reformi lõpule viia teatud aja jooksul ja vajavad abi ja kui me saame liikmesriikidelt taotlusi, siis loomulikult me analüüsime need läbi. Äh, vaatame, kas nad vastavad teatud kriteeriumidele. Need kriteeriumid, mida me kasutame analüüsimaks taotlusi, on kõigepealt äh, pakilisus liikmesriigil võib-olla on tähtaeg, äh, mille jooksul ta peab teatud struktuurireformi lõpule viima nii et see on väga kiirloomuline taotlus siis. liikmesriigil võib olla ka probleeme, eh, mis on vaja lahendada pikema perioodi jooksul, me teame, et struktuurireformid võtavad ju aega. jah, me analüüsime eh, ka probleemi laiust ja sügavust, mis on vaja lahendada. liikmesriigid võib-olla vajavad tehnilist abi ühes konkreetses valdkonnas, näiteks jätkusuutlik areng, jätkusuutlik energeetika. ja loomulikult me pöörame tähelepanu ka sotsiaalmajanduslikele indikaatoritele ja liikmesriigi üldisele haldussuutlikkusele. kui mõni liikmesriik taotleb konkreetset liiki abi, siis me väga põhjalikult vaatame ka, kuivõrd suutlik on see liikmesriik vastu võtma ja ära kasutama seda tehnilist abi. ei ole ju mõtet liikmesriigile panna peale äh, suure tehnilise abi hulk, kui samas nende suutlikkus on napivõitu ja nad ei suuda seda ära kasutada. Läheme edasi. finants paketi juurde. nagu ma enne ütlesin, me kavandame sihepärast äh, eelarverida ja see on äh, sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit maksimaalselt. ja see peab hõlmama nelja aastat. ja me saame selle rahalistest vahendist, mis on ära võetud eh, regionaalarengu programmist ja teistest fondidest ja eh, need on komisjoni tehnilise abi rahalised vahendid, me ei palu, et liikmesriigid mingit uut raha sellesse programmi eraldaks, me lihtsalt paigutame ümber olemasolevad rahalised vahendid, me ei lähe ka nende eraldiste kallas, kallale, eh, mis liikmesriigid on teinud. ei, see tuleb kesksest tehnilise abi eelarvest komisjonil. ja eriti need rahalised vahendid on jagatud järgmiselt. rubriik üks B. siin me kavatseme sada kaksteist koma kaks miljonit eurot eraldada ja ESF-ist tuleb see raha, samuti Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist. nüüd teine rubriik, siin me võtame siia raha kolmteist koma kuus miljonit Euroopa põllumajandus, eh, maaelu arendamise põllumajandusfondist, võtame selle raha. ja peale nende rahaliste vahendite, eh, mis me ümber paigutame, meie tehnilise abi eelarvest on võimalik ka liikmesriikidel endil eh, nii-öelda tagasi anda komisjonile eh, rahalised vahendid. Eh, kuidas see toimib? artikkel kakskümmend viis määruses näeb ette, et liikmesriigid saavad omaenda tahte kohaselt tagasi suunata rahalised vahendid komisjonile, et neid saaks siis selle liikmesriigi nimel kasutada. see on juba nii olemas nende riikidega, kes on majanduslik, majanduse korrigeerimise programmide all, näiteks Kreeka suunas tagasi viisteist miljonit Kreeka rakkerühm tol ajal ütles, et seda raha hakatakse kasutama Kreeka nimel selleks, et tehnilise abi lepinguid sõlmida ja sel aastal Kreeka ametiasutused on kolmteist miljonit öö, äh, öö, äh, tagasi suunanud, et tehnilist abi saada selle summa arvelt siis. mõte on selles, et selline võimalus Äh, rahad tagasi suunata komisjoni, on nüüd laienenud kõikidele liikmesriikidele. So uh, how will the um, SRSP be implemented? nii, kuidas nüüd struktuurireformi tugiprogrammi hakatakse ellu rakendama? seda rakendatakse Euroopa Liidu finantsmääruse alusel. see tähendab seda, et nende Äh, selle programmi rakendamisel me näeme ette mitmeaastased tööprogrammid, äh, selle alusel võetakse välja strateegiad ja strateegia alusel siis antakse tehnilist abi ja me näeme ka, seame eesmärgid, mida see tehniline abi peab saavutama koha peal. paneme kirja ka rahastamisprioriteedid äh, ja seda tegevuspoliitikate kaupa ja mitmeaastases tegevusprogrammides me näeme ette ka iga-aastased rahastamise otsused. nii et sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit on jagatud nelja aasta peale, aga igal konkreetsel aastal eh, me näeme ette täpse summa, eh, mis läheb siis tehniliseks abiks sellel konkreetsel aastal. ja see summa Äh, lähtub äh, taotlustest, mis esitatakse aasta peale ja hetkel me ei oska öelda, äh, kui palju ära kasutatakse ühel või teisel aastal, aga mida me eeldame, hakkab juhtima, juhtuma. Kreeka puhul me nägime seda ja Küprose puhul ka, et esimesel aastal on äh, kasutamine väga madal, aga pärast seda hakkab tempo tõusma. nii et me eeldame seda, et me alustame väiksemate summadega, aga siis järk-järgult eh, nelja aasta jooksul summade kasutamine suureneb um,. About... ja nüüd paar sõna ka eh, koordineerimise ja täiendavuse kohta. tehnilise abi andmisel me teame, et eh, tehnilist abi antakse juba muudes kontekstides, tehnilist abi juba antakse erinevatest äh, fondidest. Äh, komisjoni teised äh, peadirektoraadid teavad seda. aga mida me rõhutame selle programmi puhul, on, et me ei taha kattumist, dubleerimist tehnilise abi andmisel. meie tahame kasutada meie käsutuses olevad rahalised vahendid selleks, et need kõige paremad kasu tooksid. nii et meil on koordineerimise ja täiendavuse protsess. kui me saame taotlused liikmesriikides, siis esimene asi, mida me teeme, me kontrollime üle teiste komisjoni talitustega ja teenistustega ja ka liikmesriikidega, kas tehnilist abi on juba antud nendes valdkondades, millest taotlus tuli ja eesmärgiks on ära hoida eh, kattumine ja dubleerimine. nii et siin on rõhk sellel, et tagada lisaväärtus. ja meie ettepaneku veel üks element on järgmine, arvestades seda, et need rahasummad, mida me kasutame, on üsna väikesed, kui me peame silmas kõiki neid rahalisi vahendeid, mis on kasutada Euroopa Liidu eelarvest. meie üritame oma tehnilise abi rahadega tagada, et see abi, mida me anname, tõesti eh, tagaks sünergia, et me täidaks, täidaksime need lüngad, mis on tekkinud, me rahastame neid valdkondi, kus eh, kõige rohkem kasu tõuseb ja sünnib sünergia. ja selleks eh, me loome koordineerimismehhanismi koordineerimismehhanism on sisemehhanism Euroopa Komisjonis tagamaks, et kõik oleks selge, mida juba on ära tehtud ja kuhu on lüngad tekkinud. koordineerimine toimub ka selleks, et vaadata, mida väljaspoolt on võimalik anda liikmesriikidele rahvusvahelised organisatsioonidel lisaks meie toetusele, nii et me ei dubleeri seda, mida liikmesriigid juba võib-olla on saanud äh, abi korras rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. ja veel üks asi, mida tahaks rõhutada selle tugiprogrammiga seoses, nimelt tehnilist abi ei anda ainult liikmesriikide palvel, vaid vastutus tehnilise abi ärakasutamise eest reformide läbiviimise nimel lasub liikmesriikide õlul. see, et tehnilise abi antakse, kuidagimoodi ei tähenda sekkumist liikmesriikide siseasjadesse, nemad ikkagi eh, rakendavad ellu oma struktuurireformi nagu õigeks peavad. ja veel üks tähtis element on see, et meie poolt antav tehniline abi peab olema kasutatav ja tähtis on ka, et see ära kasutataks. me ei taha eh, lasta tekkida olukorral, eh, Äh, et lihtsalt äh, anname abi ja koostame selle kohta aruande ja punkt. ei, äh, me tahame anda tehnilist abi nii, et seda on võimalik koha peal praktikas võimalik kasutada liikmesriikide huvides. reformiprotsessi eest vastutus jääb täielikult liikmesriikidele. Now the proposal on ettepanek võimaldab ka igasuguseid mõõdikuid ja hindamisi. loomulikult, kui me anname abi, tehnilise abi korras, siis me ka vaatame, kuidas see käib, tagamaks, et tehniline abi saavutaks omad eesmärgid. ja kogu aeg toimub meil seireprotsess vaatame, mida lubati saavutada ja kuidas siis tegelikult asjad on. nüüd need meetmed, mida rakendatakse, neid me mõõdame kvantitatiivsete mõõdikute abil. eksperdide eraldamine, vaatame seda, millised koolitused toimuvad liikmesriikidel seminaris ja seal me analüüsime kõiki tulemusi, mis tehnilisel abil on toimunud. Need on kvantitatiivsed mõõdikud, kvalitatiivsed mõõdikud, siia alla kuulub tagasiside, nii staatiline kui ka dünaamiline sidusrühmadest ja vaatame, küsime, kuidas on toetus mõju avaldanud. nii et mitte ainult äh, toetuse andmine ja punkt, vaid meid huvitab ka hindamine. ja hindamine on oluline tagamaks, et sidusrühmad oleksid rahul selle abiga, mis nad on saanud. ja me tahaksime ka veenduda selles, kuidas tehnilist abi kasutatakse liikmesriikide abistamiseks koha peal. nii et meie jaoks hindamise aspekt on väga tähtis aspekt kogu protsessis ja veel hindamisest, kuna tegemist on uue programmiga, siis hindamise puhul me näeme ette vahehindamise, mis toimub aasta kaks tuhat üheksateist keskpaikas ja siis nelja-aastase perioodi lõpul me kavandame e, järelhindamise, see toimub siis aastal kaks tuhat kakskümmend üks. So where are we with? nii et kuhu me siis ettepanekuga jõudnud oleme? praegusel hetkel on um, ettepanek vastu võetud Koreperi tasandil. see võeti vastu kahekümne kaheksandal mail pärast mitmeid tehnilise tasandi kohtumisi, kohtuti finantsnõunike töörühma tasandil, algsesse ettepanekutest, panekusse toodi sisse mõningad muudatused ning äh, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomisjon esitas oma arvamuse kolmandal märtsil ning regioonide komitee esitas oma arvamuse kaheksandal aprillil. ja nüüd siis äh, on ettepanek jõudnud Euroopa Parlamenti, regikomisjon on juhtkomisjon, teised komisjonid äh, esitavad oma arvamused. ning äh, meil on plaanis erinevad kohtumised äh, teiste parlamendikomisjonidega lähikuudel. kui me nüüd räägime sellest ettepanekust, siis tahaksin toonitada ühte asjaolu. nimelt, rahastamise põhimõtted peaksid olema paigas esimeseks jaanuariks kaks tuhat seitseteist. seda selleks, et saaks alustada nelja-aastase programmi äh, perioodiga meie jaoks on väga oluline seega see, et toimuvad tehnilise tasandi arutelud äh, selle ettepaneku üle piisavalt varakult, et me saaksime sellest tähtajast kinni pidada. seda silmas pidades olengi täna teie ees ning olen valmis äh, vastama küsimustele, mul on kaasas äh, kolleegid kes äh, tegelevad äh, ettepaneku äh, õigusküljega ja eelarve küljega. nii et kaasas kaks asjatundjat, oleme valmis vastama küsimustele, mis teil ettepanekuga seoses tekkinud on, aitäh! suur tänu, proua McCarthy! alustasime pisut enne seda, kui te kohale jõudsite aga nüüd peame siis uuesti algusest alustama Äh, härra Pirinski äh, on mul nimekirjas äh, ja Gutierrez Pietro, aga annaksin sõna ka proua Šoidoravale ja raportöörile, kui soovite esitada küsimusi ja proua Haakin, teie ka loomulikult saate uuesti sõna, kui soovite. või olete teie rahul või soovite korrata midagi? et komisjon saaks teile vastata. palun, Šogar. You your... suur tänu selle äh, ettekande eest, mul on kaks küsimust. esimene küsimus, et äh, ettepanek on väga keeruline, see hõlmab nii Euroopa äh, majanduspoolaasta pro-, programmi kui rahalist küsimust SRF fonde, kuidas te kavatsete selle keerulise ettepaneku puhul vastutusi jagada komisjonis raha rahaliste vahendite jagamisega seoses. teiseks, kuidas tagada seda, et kohaliku tasandi ja piirkondliku um, organid samuti saavad äh, ettepanekust kasu, nii et see ei ole suunatud ainult keskvalitsustele? aitäh! proua Haagen, te rohkem ei soovi äh, kommenteerida, võib-olla arutelu lõpuosas. ma pean hetkeks äh, viieks minutiks lahkuma, aga ma tulen tagasi arutelu lõpus. härra Gutierrez Preto, palun suur tänu, esimees. aitäh komisjoni eksperdile. mul on äh, terve rida kahtlusi selle ettepaneku sisu äh, osas kõigepealt äh, ma leian, et tehnilise abi pakkumine ei ole iseenesest ju äh, laiduväärt. aga äh, selleks, et see praktikas ka soovikohaselt rakenduks, äh, tuleb teha ära suur eeltöö. tehnilised fondid ähm, uues raamistikus. me oleme seda teinud peaaegu kõikide rahaliste vahendite puhul ja paljud piirkondlikud äh, ning kohaliku tasandi ametivõimud leiavad, et fondidele on raske ligi pääseda, iseäranis mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. niisiis äh, meil peaks olema poliitiline, tehniline öö, äh, fond äh, Euroopa Sotsiaal- ja äh, aga, aga see seab ohtu Euroopa Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi. see ei ole õige lähenemisviis. ja me tahame seda tehnilist fondi äh, pärast äh,, nii et, et võimalikult paljud saaksid sellest kasu. nii palju siis sellest tehnilisest lähenemist ja äh, see ei äh, struktuurifondidest äh, raha võtmine ja sotsiaalfondi panemine ei ole õige, kõige, kõige kasulikum lähenemine, tegemist on poliitilise reformiga. ning seetõttu on meil ka oma poliitilised reservatsioonid sellega seoses. kõigepealt, me tahame, et tahame toetada seda, et riigid viiksid läbi struktuurilisi reforme. ja me peame meeles pidama seda, et reformid on olnud protsüklilised ja on tegelikult kriisi süvendanud ja riigid tahaksid protsüklilist mõju kompenseerida et kodanikud ei peaks rohkem kannatama. nii et need tehnilised rahalised vahendid peaksid pakkuma majanduslikku abi. Ja siin on teatav probleem, ma ei tea, kas see on seotud äh, poliitilise, kas see on poliitilist laadi probleem või kodakondi puudutav probleem väga palju äh, kodanikke, eriti Lõuna-Euroopas, kus paljud riigid on pidanud läbi viima reforme, näevad äh, tehnilist äh, abi kui midagi, mis toob kaasa kärped heaolusüsteemi. kui komisjon annab vahendid riikidele reformide elluviimiseks, siis inimesed muutuvad kahtlustavaks ning äh, hakkavad sõrgu vastu ajama vähemalt äh, sotsiaaldemokraatide perest pärit inimesed. nii et äh, meil peab olema reformi, reformi kontseptsioon paigas, struktuurilise reformi kontseptsioon liikmesriikides, liikmesriikides tuleb viia läbi reformi, selles osas oleme päri, aga need reformid peavad olema sotsiaalselt vastutustundlikud ning leevendama äh, negatiivseid muutusi ühiskonnas, pakkuma hüvitusi tekkinud raskust. kõik Eurostati uuringud näitavad sama. Euroopa Liidu poolt peale surutud reformid ei ole paraku sotsiaalselt vastutustundlikud ning ei aita veaolu riigil äh, ellu jääda. niisiis tehniline abi, tehnilist abi inimesed ei, ei soovi toetada. majandusjuhtimise parandamine euroalas, seda on vaja, me peame koordineerima struktuurireforme, tõsi, aga Euroopa majandus pool aastat äh, on sageli kasutatud ära selleks, et et äh, fiskaalsüsteemi tugevdamisest äh, hoopis kaugemale minna, et äh, ühtlustada erinevusi meie ühiskondade, meie majandusmudelite vahel, seda ei saa teha, seda ei tohi teha kui neid vahendeid hakatakse kasutama selleks, et lihtsalt võetakse üle mingisugused meetmed ühest kohast ja surutakse mujale peale, siis ähm, võtmata arvesse meie majandussüsteemide, tööturustruktuuride, äh, tööturu osapoolte vaheliste suhete erinevust, äh, siis see lihtsalt ei lähe läbi riigipõhisede reformide tulemusena asjad on nüüd muutumas tõesti, aga kui me vaatame tagasi, kui me mõtleme tagasi Barroso komisjoni ajale, siis sooviti reforme pensionisüsteemides, äh, tööturule taheti sama pensioniiga kõigile ja nii edasi ja nii edasi aga riigid on oma algtingimuste poolest väga erinevad. Portugal ja Hispaania olukorrad on erinevad Põhjamaadest, äh, demograafiline olukord on riikides väga erinev, nii et äh, selline lähenemine ei sobi, ühine lähenemine ei sobi tehnilise abi, millega üritatakse ühtlustada midagi, mida ei ole võimalik ühtlustada, sellepärast et eeltingimused on erinevad, on mõeldud läbikukkumisele. nii et äh, neid reservatsioone arvesse võttes, arvesse võttes seda, et äh, Sotsiaalfondi vahendid äh, võetakse ära selleks, et tehnilist abi pakkuda, näiteks energiasektorile, teda ähm, kõike arvesse võttes on, on asja, on selles ettepanekus külgi, mis on valed tehniline abi peab olema hästi määratletud, me ei taha seda, et võetakse üks mudel ja pannakse see mudel äh, muutmata kujul, äh, surutakse see muut-, mudel muutmata kujul teistele peale, meil on vaja äh, üksikasjalikumat lähenemist. suur tänu, veel üks küsimus, aga võib-olla soovite juba hakata vastama? aitäh kõigepealt, äh, mis puudutab rahastamise küsimust. selleks, et äh, rahastamise küsimusega ühele poole saada, siis äh, küsimus, mille me alguses endale esitasime, oli see, et raskel majandusajal ei soovi liikmesriigid ise oma rahastamise äh, osakaalu tõsta, nii et äh, uusi vahendeid saada ei ole lihtsalt võimalik. ning selles kontekstis äh, küsisime endalt, kust need rahastamised peaksid tulema. me peame vaatama, millised on marginaalid juba olemasolevates rahastamisvahendites, kuidas erinevaid rubriike kuidas erinevates rubriikides on ähm, marginaalidega ja varudega lood, vaatasime kõik rubriigid läbi, viisime läbi põhjaliku analüüsi. seda tegid meie eelarveeksperdid äh, ning äh, vaatasid äh, viimaseid aastaid, vaatasid, kuidas on fondide vahendeid erinevates rubriikides kasutatud ja millised on piirmäärad ja vaadati äh, ka, kuidas on äh, rahastamisvahendite määr kasvanud erinevates äh, rahastamisvaldkondades. piirmäärasid on kasvat-, on suurendatud selleks, et erinevate nõuetega toime tulla. ja kogu selle analüüsi tulemuseks oli, et jah, tõesti, võttes arvesse vahendite varasemate kasutamise kogemust, võttes arvesse äh, seda, et äh, vajadused on äh, teatud valdkondades suurenenud, on tõesti varu üks B rubriigis äh, ja neid rahalisi vahendeid saab siis ära kasutada kirjeldatud eesmärkideks. viisime läbi analüüsi, analüüsides varasemaid trende ning võtsime arvesse prognoositavat uue programmiperioodi vajaduste suurenemist lõpptulemuseks oli hinnang, et äh, kirjeldatud summad saab võtta, äh, võtta, võtta välja sealt ilma, et, et äh, sotsiaalfondi ja teiste fondide vahenditega rahastatavad vajadused peaksid kannatama. ja teine asi, millele tahaksin juhtida tähelepanu, on see, et loomulikult äh, rahastamisvahendid on sihtotstarbeliselt suunatud teatud valdkondadesse, nüüd toome sisse uued töövaldkonnad äh, tehnilise abi äh, sissetoomisega. aga kui me vaatame, milliste valdkondadega Sotsiaalfond ja teised fondid tegelevad, siis on ka teatavaid tegevusvaldkondade kattuvusi ning ähm, tehnilise valdkonna äh, levitamisega tulevad mängu siin ainult finantssektor uue valdkonnana ja võtame arvesse seda, et tehnilise abi kasutamisega seoses võib rahalisi vahendeid eraldada ka tehnilise abi osutamiseks rändega seotud küsimustes. ja äh, ränne on praegu väga tähtsal kohal. ühesõnaga äh, see, milleks vanda, raha, rahalisi vahendeid oleks kasutatud eelnevate programm, plaanide kohaselt ning see, milleks neid kavatsetakse kasutada nüüd, kattuvad omavahel äh, suures osas. mingit probleemi ma siin ei näe. mis puudutab äh, kohalikku ja piirkondlikku kasu, siis tõsi on see, et see, kuidas me tegutseme ja ka tegutseme ka tulevikus, on meie töö olemusest tingituna äh, suunatud äh, ühtsele, ühele ametivõimule, keskametivõimule. meie koostöö toimub äh, keskse ametivõimuga, sealt tulevad taotlused tehnilisele abile, aga tehnilise abi taotlused võivad puudutada ükskõik milliseid eluvaldkondi riigis. võivad hõlmata ka riik, regionaal ning mm, kohalike omavalitsuste töövaldkonda puudutavaid teemasid. üks toetusse sekkumise peamisi valdkondi tehnilise abiga seoses on olnud avalik haldus. avaliku halduse parandamine, avaliku halduse tõhususe suurendamine äh, äh, ning äh, valitsemistasandi aitamine on olnud üks suur osa tehnilisest abist ja loomulikult see ei puuduta mitte ainult avalikku haldust kesktasandil, vaid ka avalikku haldust piirkondlikul ning kohalikul tasandil. ja need valdkonnad, millesse saab tehnilist abi pakkuda, äh, hõlmavad igasuguseid reforme sõltumata sellest, kas need on korraldatud äh, kesktasandil või piirkondlikul ja kohalikul tasandil. meie koostööpartneriks on kesktasand, aga äh, see ei puuduta seda, kus seda tehnilist abi praktikas rakendatakse liikmesriigil ja millisel tasandil. ainult kooskõlastamistasand on kesktasand. me tegeleme kahepoolselt tehnilise abi taotlustega ja siis on meil koostööpartneriks konkreetne vastutav ametivõim, kes vastutab selle tehnilise abi eest. nii et nii palju küsimuse kohta, mis puudutas kohalikku ja piirkondlikku tasandit. mis puudutab sisulist külge, siis ähm, meil on oma tööjaotus. võtame kokku lepitud reforme liikmesriigi tasandil enesestmõistetamise, mõistetavana. see ei kuulu meie vastutusse, liikmesriigid äh, seavad oma prioriteedid hoopis teises kontekstis, nad lepivad kokku oma struktuurireformide küsimustesse, see on siis sõlmitud kokkulepe ja kui liikmesriik on juba sõlminud struktuurilise reformi kokkuleppe ning soovib nende reformide äh, elluviimiseks abi, siis see on äh, liikmesriigi õigus. kui liikmesriik ei soovi meie abi, siis nad ei küsi meilt seda abi, nii et poliitilisse arutellu meie ei sekku, ühesõnaga. meie teeme oma tööd tehnilisel tasandil. me tegeleme ainult tehnilise abiga. ning veel, selles kontekstis äh, oluline on ka tehnilise abi olemus. meie jaoks ei ole see absoluutselt äh, kõigile sobiv ühene lahendus. ei ole mingisugust imerohtu tehnilise äh, abi vallas, mis ühes liikmesriigis toimib, ei pruugi absoluutselt teises liikmesriigis toimida. ja see ei ole ka meie eeldus. kui meile esitatakse tehnilise abi taotlus äh, mingi konkreetse reformiga seoses, siis meie esimene vastus on, et me istume liikmesriigi, kõnealuse liikmesriigi ametivõimuga laua taha ning püüame mõista, mida täpselt see liikmesriik soovib saavutada. võib-olla on neil juba mingisugune ettekujutus sellest, milline see reformi disain peaks välja nägema, aga võib-olla ka mitte. siis võib esitada alternatiive äh, ning liikmesriigil on lõplik otsustusõigus. mitte midagi ei suruta liikmesriigile ülesehituslikust küljest peale. ja mis puudutab tehnilise vormi, tehnilise abi äh, vormi, mida riigile osutatakse, siis äh, siingi on liikmesriigi käes äh, juht, ohjad üks konkreetne näide. üks liikmesriik soovis ümber kujundada oma sotsiaalkindlustussüsteemi ning tuua sisse tagatud miinimumsissetuleku süsteemi. selleks, et tagada, et selles riigis oleks tagatud kindel miinimumsissetulek ja siis äh, meie tahtsime teada, millised on need parameetrid, millest lähtuvalt te neid, seda süsteemi soovite üles ehitada. Teie, teie liikmesriigis määratle ära, millised parameetrid peavad olema, milline see miinimumsissetulek peaks olema. ja kui see on paigas, siis vaatame, kes saaks liikmesriiki aidata. me ei ütle, et te peate võtma selle äh, pakkuja endale abiks äh, või teise, me anname liikmesriigile valiku erinevatest äh, pakkujatest äh, kes peaksid selle äh, struktuurilise reformi nende jaoks teostama. arut-, no liikmesriigiga toimunud arutelud äh, ei ole kõigile sobivat ühtset lahendust, mida peale surutakse. otse vastupidi, minu kogemused äh, on näidanud, et kui me räägime siin headest tavadest, siis ühe liikmesriigi head tavad ei pruugi absoluutselt olla head tavad teise liikmesriigi jaoks. mis ühes liikmesriigis toimib, ja kui me vaatame, millised on kohalikud olud, siis, siis selgub, et teises liikmesriigis tehti hoopis teistmoodi, aga seda mudelit ei saa teie puhul rakendada. nii et liikmesriik otsustab erinevate parameetrite üle struktuurireformi rakenduse käigus. mingisugust pealesurutud lahendust ei ole, meie ei nõua mingisugust konkreetset mudelit, liikmesriigi riik äh, otsustab. ma ei tea, kas ma vastasin sellega teie konkreetsele küsimusele. ja ma arvan, et äh, me anname nüüd sõna härra Berenskile, kellel on äh, ka veel küsimuse. Ähm, ma tahaksin mul ei ole mitte ainult küsimus, ütleb härra Pirinski, ma leian, et see on äärmiselt äh, mõtlemapanev äh, ettepanek, äh, ettepanek, mis väärib põhjalikumat tähelepanu ka meie tööhõive ja sotsiaalkomisjonis. nõuab, äh, eeldab suuremat liikmete kohalolu, praegu on olnud meil siin väljaränneruumis paraku, nagu ka teie esimees ise viitasite ja see teema puudutab paljusid teemasid, kuulsime põhjalikku ülevaadet äh, proua McCarthy'lt oma ettekandes, äh, tema ettekandes äh, ja tema vastustes, see tekitas muus ainult täiu-, täiendavaid küsimusi. kõigepealt pean ütlema, et nende vahendite kasutamine viiakse ühest kontekstist teise. kõnealused vahendid kuuluvad äh, majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonda lähtume artiklist sada seitsekümmend viis lõikest kolm. ja see on väga kummaline äh, tekst selles kontekstis instrum-, kõik instrumendid ja see äh, kogu äh, säte peaks tagama äh, harmoonilise arengu Euroopa Liidus, et tugevdada majanduslikku sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust vähendada, vähendama äh, erinevusi erinevate piirkondade arengutasemete vahel ning äh, vähem soodsas positsioonil olevate äh, vähendama vähem soodsas positsioonis olevate piirkondade mahajäämust. ja kui konkreetsed tegevused osutuvad vajalikuks väljaspool selles sättes ette nähtud vahendeid, ning siis selliseid tegevusi võib äh, heaks kiita nõukogu ja parlamendi poolt, ehk siis tegemist on täiendavate äh, tegevustega, mida on äh, fondivahenditega ette nähtud, aga kõik see peaks siiski toimuma ühtekuuluvuspoliitilise tegevuse valdkonnas komisjon paistab aga seda tõlgendavat hoopis teistmoodi. nimelt, et mitte me ainult ei tegele me tegevustega, mis jäävad fondi pädevusalast väljapoole, aga me võtame fondist vahendid ja suuname need hoopis teisi Euro Euroopa majanduspoliitika konteksti majandus poolaasta poliitika konteksti. äärmiselt loominguline äh, ja täiesti äh, ebaloogiline ja mõistetamatu äh, lähenemine meie arvates. ja minnes konkreetsemalt, paistab, et selle programmi äh, inspiratsiooni on ammustatud äh, Küprose ja Kreeka kogemustest. jällegi äärmiselt äh, kummastav valik. Need programmid, mis nendes riikides, vähemalt Kreekas endiselt on jõus, on tingitud erakorralistest oludest, erakorralistest raskustest, millega need riigid silmitsi sattusid ning struktuurilised reformid äh, dikteeriti neile ette. kurikuulus Troika töötas selle välja ning äh, keegi ei saa väita, et äh, selline lähenemine oleks olnud populaarne. Äh, ei, siis see pole olnud populaarne ei selle riigi rahva ega ka äh, eurooplaste seas üldiselt, sellepärast et kõige tõsisemate sotsiaalsete väljakutsete puhul ei ole nendest meetmetest kasu olnud, leiab Euroopa rahvas see on suunanud majanduspoliitilise tegevuse hoopis vales suunas. ja eile veel toimus meil Regionaalarengu Komisjonis arutelu komisjoni teatise üle teemal äh, struktuurifondide äh, suunamine tööhõive parandamiseks äh, ning majanduskasvu edendamiseks, et täita CPR-i artiklit kuusteist. komisjon ise oma teatises on öelnud, et ühtekuuluvus ja konvergents on vähenenud pärast kahe tuhande üheksanda aasta kriisi ning lõhed üha suurenevad. seega on selge see, et meie kõige suuremaks väljakutseks on ühtekuuluvuspoliitikas jälle rööbastele saada. ja kui me räägime siin erinevatest fondidest, millele siin on viidatud, siis tehniline abi ükskõik millises fondis peaks olema ette nähtud selleks, et ühtekuuluvust edendada mitte mingeid muid eesmärke teenida, mida komisjon soovib, et see teeniks. ma ei hakka siin Euroopa majandus pool aastat kommenteerima, riigipõhiseid soovitusi soo kommenteerima. ma ei hakka kommenteerima äh, tehnilise abi vajadust äh, nendeks äh, poliitilisteks meetmeteks, aga me ei tohi neid fonde kõiki ühte patta panda. Te üritate siin haarata vahe, rahalisi vahendeid äh, kõige haavatavamatele äh, piirkondadele ette nähtud vahend, äh, vahendeid ning neid vahendeid on niigi vähe, oleme me kuulnud komisjoni esindajatelt, isegi üks ja ei ole võimalik kuskilt kokku hoida. liikmesriigid peaksid piirmäärasid tõstma ja just nimelt sellise lähenemise tõttu ongi Euroopa Liidus tekkinud äh, eksistentsialistlik kriis. Teie ettepanekud äh, võib-olla, kas te mõtlete läbi, äh, mõtlete ka selle üle, et võib-olla teie ettepanekud soodustavad ka sellist Brexiti mõtteviisi, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist, aga ka laiemalt äh, Euroopa Liidu mõttes äh, kahtlemist meie kodanike hulgas. mul on äh, küsimusi sellega, et te tahate võtta sotsiaalfondi vahendid ja tehniliseks abiks ühtekuuluvusriikide abi. paistab, et see raha, mida on pandud sinna Äh, mõningate riikide poolt on nüüd kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi kasutada. ja kas te olete tähele pannud seda, et Euroopa Parlament on korduvalt väga selgelt vastu olnud sellele, mis äh, tehti ähm, e-, Euroopa ühendamise rahastu äh, aga, ja nüüd teeb komisjon ettepaneku veelgi äh, enam neid vahendeid niiviisi liigutada. kas te üldse panete tähele, mida Euroopa Parlament ütleb? ja ma teen ettepaneku, proua esimees, et me räägime sellest teemast veel, et äh, sekretäriaat äh, kutsub üles meie komisjoni liikmeid esitama kirjalikke küsimusi ning toimub uus arutelu äh, kus on kohal komisjoni esindajad äh, sobivalt tasandilt nende hinnangu järgi pärast seda, kui me oleme saanud kätte kirjalikud vastused kirjalikult esitatud küsimustele. aitäh! jah, paistab nagu hea ettepanek. võib-olla siis räägime sellest järgmisel koordinaatorite koosolekul um,. We'll discuss it on the next. me räägime sellest järgmisel koordinaatorite koosolekul üks koordinaatorite koosolek on meil veel enne suvepuhkust plaanis. me tahame, et meil oleks äh, täieulatuslik kohtumine sel teemal. praeguseni ei ole meil olnud selleks ei aega ega energiat ja nüüd äh, on suvepuhkus juba uksele koputamas. nagu te äh, isegi näete, proua, seisukohad äh, on jõulised me, me komisjoni poliitiliselt äh, vastutavate osakondadega äh, ausalt ja otsekoheselt suhtlema ja härra Berinski teile küll küsimust ei äh, esitanud, aga võib-olla kommenteeriksite seda asja siiski äh, tema kommentaari valguses. mina räägiksin mõningatest teemadest ja võib-olla ka meie asjatundjad sooviksid sõna sekka öelda, et vältida igasuguseid valesti mõistmisi. mis puudutab õiguslikku külge, siis üldiselt äh, ettepaneku üldeesmärk seab ühiseks eesmärgiks ja abi eesmärgiks toetust liikmesriikidele selleks, et saavutada oma eesmärke, äh, liikmesriigi eesmärke, mis ei tähenda mitte ainult keskeesmärki, äh, avalik haldus, abi majandus- ja sotsiaalsektoris äh, ja nii edasi, vastuseks nendele väljakutsetele mis liik-, millega liikmesriik silmitsi seisab ja millega seoses on tekkinud abivajadus. seda saavutatakse, kavatsetakse saavutada, aidates kaasa tõhusale Euroopa Liidu vahendite kasutamisele. Euroopa Liidu vahendid, millest me siin räägime, on loomulikult struktuurifondid ennekõike aga ka muud fondid, fondid, mis ei ole struktuurifondid, kuid mis toimivad üsna samamoodi nagu äh, struktuurifondid, rändefondid, äh, kõige äh, haavatavamatele ühiskonnagruppidele mõeldud fondid, me ei võta vahendeid nendest fondidest, vaid lihtsalt programmi ühise eesmärg, üldise eesmärgina anname äh, võimaluse aidata neid vahendeid tõhusamalt kasutada. ma viitan siin üldeesmärgile sellepärast, et sõna ühtekuuluvus on mõistagi väga oluline. Äh, me aitame sel moel kaasa ka öö, äh, Lissaboni leppe ühtekuuluvuspoliitika sektsioonina artikkel sada seitsekümmend neli ja nii edasi. mis puudutab meie ettepaneku õiguslikku alust, siis kuna me tahame aidata kaasa ühtekuuluvuspoliitika poliitika eesmärkide täitmisele artiklist sada seitsekümmend neli peame me leidma mehhanismi, millest lähtuvalt me peame, saame toimida struktuurifondide väliselt, sellepärast et äh, artikkel seitsesada seitsekümmend seitse Lissaboni lepingust reguleerib struktuurifondide kasutamist. Äh, seda peame tegema selleks, et äh, Lissaboni ühtekuuluvuseesmärke täita. artikkel sada seitsekümmend viis lõige kolm, mida te siin tsiteerisite. austatud äh, Euroopa Parlamendi liige Pirinski. artikkel sada seitsekümmend viis äh, räägib liikmesriikide rollist äh, majanduspoliitika valdkonnas. see artikkel eeldab, et liikmesriik teostab oma majanduspoliitikat ning kooskõlastab oma majanduspoliitikat selleks, selle eesmärgiga, et aidata kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmist. ja kui siis Euroopa komisjoni liikmed leiavad, et fondide väliselt tuleb võtta meetmeid, et neid samu eesmärke saavutada, siis võib komisjon teha sellekohase ettepaneku lähtuvalt äh, tavapärasele äh, õigusloomelisele menetlusele, selleks et tagada, et artikkel sada seitsekümmend viis üldeesmärk äh, täita ja seda me selle ettepanekuga täpselt teemegi loomulikult see on seotud ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiga, valdkonnaga äh,, saab kasutada ka teist õiguslikku alust artikkel sada üheksakümmend seitse. Äh, kahene õiguslik alus on meie ettepanekus sellepärast, et nagu proua McCarthy juba ütles, me mõnikord läheme liikmesriikide aitamise vallast kaugemale ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, sellepärast et tahaksime vastata liikmesriikide palvetele, abipalvetele valdkonnas, mida struktuurifondi määruse vastavus ja ühtekuuluvusfondi vastavustingimused ei hõlma. see puudutab siis äh, artikkel sada üheksakümmend seitse halduskoostööd meie saame anda abi liikmesriikidele ka nendes valdkondades, mis ei ole otseselt ühtekuuluvuspoliitika eesmärgi valdkonda kuuluvad. siin võib tuua näiteks rände, ränne ei kuulu ühtekuuluvuspoliitika valdkonda, aga tahame ka praegusel raskel ajal liikmesriikidele selles valdkonnas abi osutada. praegu on haldussuutlikkuse vajadus üüratu rändeküsimusega seoses, tahaksime selle programmi kaudu neid aidata, aga me ei saa seda teha, kui me piirdume ainult ainult artikkel sada seitsekümmend viis õigusliku alusega ja artikli, äh, artikliga seitsekümmend neli. me peame äh, pakkuma midagi enamat ja seetõttu on meil õiguslikult äh, kahene õiguslik alus ja minu arvates on tegemist äärmiselt õige vastusega nende sekt-, nendele sektoritele, kus vajadused võivad liikmesriigiti tekkida ja suur tänu, ka mina tahaksin selgitada mõningaid asjaolusid. kõigepealt CPR äh, äh too loob täiesti uue õigusraamistiku ning äh, seos majandusjuhtimisega tuleb selgelt välja, sellepärast et nii nagu tekstis on öeldud, ilma tugeva majanduspoliiti-, majanduse juhtimise poliitik-, katta, ei saa meil olla ka fondide tõhusat kasutamist ning seetõttu ei suuda me ka struktuurifondide eesmärke saavutada. nii et see seos on täiesti olemas ja nagu kolleeg siin ka viitas, see seos on välja toodud aluslepingust artiklis sada seitsekümmend viis, äh, aga lõikes viis. seal on öeldud, et liikmesriigid peaksid oma majanduspoliitikat teostama nii, et see aitaks kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele ning komisjon peaks neid selle selles protsessis aitama. teiseks, me ei võta absoluutselt mingisuguseid rahalisi vahendeid liikmes, liikmesriikide ümbrikutest ka mitte tehniliseks abiks, tegemist on lihtsalt komisjoni tehnilise abiga. ja tegemist on miinimummääradega, mis tulevad tehnilisest abist, mida äh, komisjon kasutab selleks, et aidata liikmesriikidel ette valmistada oma liikmesriikide programme ning äh, teostada, tegeleda rakendamise, hindamisega ja nii edasi. rahalised vahendid on nii väikesed, et nad tegelikult ei puuduta negatiivselt, ei mõjuta negatiivselt äh, rakendamist ning struktuurifondide eesmärke. ilma majanduspoliitikata ei ole võimalik saavutada konkurentsivõimet Äh, tugevat tööturgu ning ei ole võimalik vähendada lõhesid liikmesriikide vahel. Äh, ning struktuurifondid jäävad ette edukalt rakendamata. lisaksin veel, et liikmesriik ise, liikmesriigid ise on andnud raha meile selleks, et lepinguid sõlmida nende äh, nimel, teha seda tõhusamalt, vältida poliitilist sekkumist liikmesriiki äh,, liikmesriigis. liikmesriigid ise annavad meile oma raha. kas see juba iseenesest ei ole tõendiks sellest, et kui kasulik on komisjoni kasutamine selleks tööks? ja sellepärast komisjon omalt poolt omaenda tehnilisest abist, omaenda rahadest äh, tahab liikmesriiki aidata ja teie juhtisite tähelepanu sellele, et Kreeka ja Küpros olid tõesti erakorralistes majandustingimustes. meie, meie tahame hoida ära, et sellised erakorralised tingimused ka tulevikus tekivad teistes liikmesriikides, me tahame aidata liikmesriike juba ette. ning ma arvan, et seda tuleks arvesse võtta. Äh, ning loodan, et see pakub teile mõtteainet Thank you and welcome to the uh, visit. aitäh, tervitan Magdeburgi külastajate gruppi, kes on tulnud tööhõivekomisjoni, aga te saabusite meie koosoleku väga hilises etapis. tavaliselt on see saal komisjoni liikmeid täis. ning nüüd oleme jõudnud oma koosoleku viimsete hetkedeni aga ma loodan, loodan, et saate vähemalt mingit aimu sellest, mis siin toimub. annan veel mõneks äh, minutiks äh, äh, sõna härra Šogorile, et ta räägiks, kuidas me nüüd selle asjaga edasi tegeleme. aitäh ma tahtsin teha lihtsalt ühe lühikese märkuse, loomulikult see on meie esimene kohtumine ja meil toimub kohtumine ja meil toimub kohtumine ka variraportööridega. aitäh. Then... Uh, suurepärane. sellega on tänane koosolek lõppenud raportöör ja variraportöörid arutavad seda asja ja siis võib-olla äh, saame asja arutada koordinaatorite tasandil, sest on ilmselge, et äh, meil on äh, selline tava, me tahame asja mõjutada, nii et, et me võtame teiega ühendust ja suur aitäh komisjonile, et te siia tulite, et üritasite vastata meie küsimustele aga me oleme asjale pühendunud komisjon ja me kindlasti võtame teiega ühendust, aitäh, aitäh. arvamuse eelnõu läbivaatamine toimub kolmekümne esimesel augustil ja esimesel septembril, muudatuste esitamise tähtaeg on seitsmes september ja hääletus tööhõivekomisjonis kas see, mis siin kirjas on, vastab tõesti tõele? No. Eh, eh, eh, hääletus toimub kunagi hiljem, aga oktoober kaks tuhat kuusteist on siis muudatusettepanekute läbivaatamine, nii et, et meil on veel aega täiendavateks aruteludeks, täiendavateks rasketeks küsimusteks ning võib-olla ka keerulisemaks sisuks, aga aitäh äh, kõigile, kes tänasesse arutelusse panustasid. järgmine tööhõivekomisjoni koosolek toimub kahekümne esimesel juunil. siis äh, on meil ka võimalus äh, veel asja arutada enne suvepuhkust. aitäh! ja aitäh ka külastajatele Magdeburgist. tavaliselt on see saal täis. Äh, siin on ähm, palju inimesi, kes esindavad erinevaid seisukohti kahekümne kaheksast liikmesriigist. nii et, et kujutage seda pilti endale vaimusilmas ette. Uh, tööhõivekomisjon unemployment rates with job äh, tööhõivekomisjon tegeleb töökohtadega, äh, töötajatega, ametiühingute õigustega, sotsiaalse tegevuskavaga, nii et, et meie oleme üks kõige karmimaid komisjone siin kojas. ja ma loodan, et te leiate inimesi siin, kellega asju arutada, kellele küsimusi esitada, kuigi see koosolek on nüüd lõppenud. aitäh, et siia tulite!